nõukogu ja komisjoni avaldused äh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastaste meetmete kohta Euroopas. esimesena saab äh, nõukogu nimel sõna minister Galina Lukaševitšak, palun. president uh.... härra president, lugupeetud liikmed aitäh võimaluse eest tegeleda organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni teemaga siin. meie kohustus on tagada kodanikele ehm, õigusel ja vabadusel ja julgeolekul põhinev ala, võideldes raske ja organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu me peame mobiliseerima kõik võimalused äh, selle eesmärgi nimel ja kombineerima jõupingutused, äh, saavutamaks äh, täielik võitlus kuritegevuse vastu. Euroopa oli raske ja mm, organiseeritud kuritegevuse osakond hindas aastal kaks tuhat kolmteist, et kolm tuhat kuussada organiseeritud kuritegevuse rühmitust tegutses Euroopa Liidu territooriumil kriminaalorganisatsioonid äh, muutuvad järjest paindlikumaks äh, ja mitmekesistavad oma tegevust. suurenevad seosed äh, suure hulga ähm, kriminaalse tegevuse läbiviijatega, nagu näiteks äh, narkootikumide salakaubandus, inimkaubandus või tehnoloogia kasutamine äh, kriminaalsetel e-, eesmärkidel, tohutud kriminaaltulu teenitakse ja see imbub äh, legaalsesse majandusse. selle tulemusena kriminaalsed rühmitused äh, on järjest võimekamad äh, mõjutama ähm, legaalsete turgude toimimist ja isegi institutsionaalsed ja poliitilised protsessid kogu Euroopas on mõjutatud korruptsioonist. nõukogu on tegelenud pidevalt mitmete algatustega, eesmärgiga võidelda organiseeritud kuritegevuse korruptsiooni vastu, me oleme kohelnud neid poliitiliselt äärmiselt prioriteetsete teemadena, head parlamendiliikmed, üks võtmemeede on Euroopa poliitikatsükkel, mida kohandati aastal kaks tuhat kümme, tsükkel tagab operatiivse reageerimise organiseeritud ja raske kuritegevuse vastu, kasutades optimaalset ko koostöö ja, ja koopereerimissüsteemi ähm, Euroopa Liidu ja liikmesriikide ametite äh, ja erinevate partnerite vahel. nõukogu nõustus äh, mitmete operatiivtegevus, tegevustega, eesmärgiga muuhulgas äh, võidelda võltsimise ja küberkuritegevuse vastu milles lepiti kokku eh, kui Euroopa prioriteetsetes kuritegevusvaldkondades. Eh, üles, esile kerkivad eh, kuri, kuriteod, nagu näiteks kultuuriobjektide salakaubandus ja nii edasi, on samuti nõukogus tuvastatud kui tähelepanu väärivad valdkonnad. me jälgime neid kuritegusid Europoli abil, kes esitab nõukogule raske organiseeritud kuritegevuse ohu raporti äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsi lõpuks. nõukogu peab äärmiselt oluliseks äh, Euroopa Liidu korruptsioonivastast raportit, mis anti esimest korda välja komisjoni poolt kolmandal veebruaril aastal kaks tuhat neliteist. tegemist on väärtusliku tööriistaga Äh, koondamaks korruptsioonivastaseid jõupingutusi ja panemaks paika standarde, võitlemaks äh, üle Euroopa Liidu ähm, ühtsel lähenemisel põhinevalt. usume, et äh, see loob täiendavaid stiimuleid liikmesriikidele ratifitseerida ja tõhusalt rakendada eksisteerivaid korruptsioonivastaseid instrumente. kui tegeliku vara konfiskeerimine on ähm, oluline osa võitlusest organiseeritud raske ähm, piiriülese kuritegevuse vastu. kriminaalsed rühmitused võivad ähm, teenida tohutuid äh, summasid oma mm, kuritegevuse käigus ja üldiselt on kokku lepitud, et äh, finantsvoogude tõkestamine on tõhus viis kuritegevuse tõkestamiseks ja ebaatraktiivseks muutmiseks. uus direktiiv, mis puudutab äh, kuritegeliku turu äh, külmutamist ja konfiskeerimist, selle võttis nõukogu vastu aastal kaks tuhat neliteist, see loeb, loob äh, paremaid võimalusi kriminaalturu konfiskeerimiseks selliste juhtumite puhul, kus ei ole võimalik määrata karistust, sest isik on, hoiab kõrvale ähm, õigusemõistmise eest või on haigestunud. samuti loob see tõhustatud süsteemi, äh, millega antakse laiendatud volitused konfiskeerimiseks või kolmandatelt isikutelt konfiskeerimiseks. instrument on selge samm edasi, tagamaks, et kurjategijad ei saaks enam ligipääsu varadele, mis pärinevad mm, kuritegelikust tegevusest ja aitab tõhustada mm, re-, võitlemist raske kuritegevuse vastu. läbirääkimiste vältel, mis viisid selle instrumendi vastuvõtmisele, nõukogu ja parlament olid seda meelt, et on võimalik veelgi enam selles vallas ära teha. selle saavutamiseks võtsid nad koos direktiiviga vastu ka kaks deklaratsiooni, kus kutsuti Euroopa Komisjoni üles kaaluma võimalik, võimalike täiendavate ettepanekute esitamist äh, seadusandluse loomisel. Ähm, nõukogu toetab komisjoni äh, taolist algatust ja lõpetuseks. lubage, ma lühidalt kommenteerin ka sisestrateegia läbivaatamist tegemist on e, eesistuja jaoks olulise prioriteediga, me tahame pidada kinni nõukogu määratud tähtajast, seal näete ette läbivaatamine ja um, uuendamine kahe tuhande viieteistkümnenda aasta keskpaigaks. eelmise aasta detsembris kohandas, võttis nõukogu vastu järeldused, kus e, sätestati nõukogu arvamus üldise struktuuri kohta ja mõned põhiprintsiibid uuendatud Euroopa sisejulgeolekustrateegia puhul. üks nendest põhiprintsiipidest äh, seisneb selles, et äh, uuendatud äh, sisejulgeolekustrateegia peaks tuvastama peamised ohud ja väljakutsed e-, eesootavateks aastateks sisejulgeoleku valdkonnas. nõukogu leiab, et raske ja organiseeritud kuritegevus kõikides vormides on üks nendest ohtudest, aitäh! E, aitäh, lugupeetud minister. aitäh, et sõna võtsite e, nõukogu nimel ja nüüd tahaksin siinkohal tervitada volinikku Avramopolust taas kord ja ma paluksin teil võtta sõna Euroopa Komisjoni nimel, palun. suur aitäh lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, suured tänud selle eest, et annate mulle võimaluse tutvustada komisjoni poliitikat ja tegevust selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu kõikjal Euroopa Liidus. sisejulgeolekustrateegia uuendamine Äh, mille kiitis heaks ka parlament, äh, on üheks prioriteediks, millega me peaksime jätkama selleks, et keskenduda neile jõupingutustele, mis meil ees seisavad. me peame võitlema ja ennetama kuritegevust ainult ning sel viisil Euroopa saab, Euroopa Liit saab kodanike jaoks luua turvalisema Euroopa organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus seaduslikus majanduses aitab kaasa majanduse taastumisele ja kasvule, seda eriti, kui me võitleme korruptsiooni vastu. Euroopa kodanikud tunnevad korruptsiooni pärast muret. Eurobaromeetri kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta uuringust selgub, et üle poole eurooplastest leidis, et korruptsioon nende koduriigis on viimase kolme aasta jooksul kasvanud. neli kümnest Euroopa ettevõttest leiavad, et korruptsioon on takistuseks ettevõtlusele siseturul. korruptsiooni ennetamine ja äh, põhimõtete edendamine on olnud kõrgel kohal Euroopa Liidu agendas viimase kümne aasta jooksul korruptsioonivastane aruanne näitab, et korruptsiooni iseloom ning ulatus liikmesriigiti erineb ning et korruptsioon puudutab kõiki liikmesriike. Report, raportis äh, tuuakse välja ka need valdkonnad, kuhu on vaja rohkem tähelepanu pöörata. on vajalik edendada koostööd liikmesriikidega, Euroopa Liidu institutsioonide vahel ning ka vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega järgmine raport tuleb välja kaks tuhat kuusteist. järgmisesse raportisse lisatakse samuti eesmärgid ning kõikide Euroopa Liidu äh, vabandust, lisatakse ka objektiivne kõikide Euroopa Liidu institutsioonide hinnang nagu te teate, komisjon on võtnud meetmeid selleks, et suurendada iseenda läbipaistvust, see on äh, esmavajalik selleks, et ennetada kur-, äh, korruptsiooni. nüüd tahaksin rääkida organiseeritud kuritegevusest. Europol äh, on rääkinud väga palju selle ohu tõsidusest oma hinnangutes. kolm tuhat kuussada erinevat grupeeringut tegeleb piiriülese organiseeritud kuritegevusega ja väga erinevat liiki kuritegevusega, muuhulgas ka majanduskuritegevuse, korruptsiooni, rahapesu, küberkuritegevusega või ka keskkonnakuritegevusega. ning nad on äh, üha enam kaasatud rahvusvahelisse kuritegevusse, nad on üha enam seotud ka legaalse majandusega Euroopa Liidus ja kaugemal me peaksime oma õigusloomet täielikult kohaldama ja eriti just kahe tuhande kaheksanda aasta raamotsust äh, võitluse kohta organiseeritud kuritegevuse vastu. komisjon väljastab sellel aastal ka selle kohta äh, rakendusaruande. eelmise aasta direktiiv äh, varade külmutamise kohta on samuti oluliseks sammuks edasi. ning lõpetuseks hiljutine kokkulepe neljanda Äh, rahapesu äh, direktiivi kohta äh, on paljulubav ning võimaldab finantsinstitutsioonidel välja selgitada kergemini seda, kes saavad kasu kriminaalsetest vahenditest. komisjon edendab samuti operatiivkoostööd liikmesriikide vahel ja liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel läbi Europoli praegused operatiivprioriteedid Europoli jaoks muuhulgas sisaldavad ebaseaduslikku sisserännet, inimkaubandust, äh, võltsitud kaupu, äh, maksupettusi, sünteetilisi narkootikume, kokaiini, heroiini, küberkuritegevust, tulirelvi ning organiseeritud kinnisvarakuritegevust või omandikuritegevust, vabandust ligikaudu miljard on ette nähtud aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. mainisin tulirelvadega kaubitsemist sellepärast, et see jällegi äh, on seotud äh, eelmise nädala tra-, traagiliste sündmustega, ka Europol on äh, seda küsimust käsitlenud kui tõsist ohtu. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal võeti vastu ka mm, direktiiv tulirelvadusega ebaseadusliku karistuse kohta ning praegu me tegeleme edasi selle valdkonnaga ning tahame äh, ka äh, reegleid karmistada teatud tulirelvade puhul. ennetamine peaks olema oluliseks osaks äh, võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu. komisjon aktiivselt on üritanud kaasata ka kolmandaid riike ning rahvusvahelisi organisatsioone, näiteks Ameerika Ühendriikidega on meil oma tegevuskava võitluseks äh, küberkuritegevuse vastu ning laste kuritarvitamisega vastu. idapartnerluse puhul me keskendume korruptsioonile. küberkuritegevuse vastane võitlus on äh, sõltumatu iseseisev eesmärk meie praeguses strateegias, võttes arvesse seda, kuivõrd suur mõju on sellel meie ühiskondadele see mõjutab majandust, kuid samuti meie põhiõigusi. kui töötajate või klientide eh, eraandmeid varastatakse või nende omandit varastatakse. Euroopa Liit on vastuseks loonud Euroopa küberkuritegevuse eh, keskuse Europolis ning meil on ka küberkuritegevuse direktiiv, mida liikmesriigid peaksid selle aasta äh, detsembrist hakkama rakendama. ma eh, kutsuksin üles parlamendi tagama selle kohta, et võrgu eh, teabe eh, direktiivi osas ning aruandluse osas, mis praegu on töös, sellega edasi liigutaks ning et te toetaksite seda sellisel kujul, nagu komisjon oma ettepaneku teinud. kriminaaluuringud krim-, küberkuritegevuse kohta Äh, puudutavad paljusid erinevaid ettevõtteid äh, ning äh, neid uuringuid viiakse läbi erinevates jurisdiktsioonides. me oleme valmis siin koostööd tegema Kreekiga, kellel ka vaja. küberkuritegevus puudutab laste kuritarvitamist internetis, makseid ja muud ning meil on vaja era- ning avaliku sektori koostööd selleks, et selle vastu tõhusalt võidelda see koostöö, selle koostöö raames võitleme me samuti ebaseadusliku sisu vastu internetis ning üritame võidelda terrorismi, propaganda ning radikaliseerumise vastu internetis. kokkuvõtteks tahaksin mainida parlamendi erikomisjoni tööd, mis tegeleb rahapesu, korruptsiooni ning organiseeritud kuritegevuse vastase võitlusega ma loodan, et meie koostöö saab olema produktiivne ka lähikuudel ning aastatel, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd läheme kohe edasi eh, fraktsioonide juurde, kõigepealt saab sõna proua Holmajärv, palun poolteist minutit. proua presidentin, kui eh, tere õhtust, eh, proua president, austatud nõukogu esindaja ja härra volinik, austatud kolleegid, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus on Euroopa äh, kontinendil olnud äh, kriitiline. ma arvan, et organiseeritud äh, kuritegevus oma logistikas, võrgustiku tegevuses, brutalitaalses tegutsemises ning instrumentide nutikas kasutamises osaliselt ei ole meie meetmetega kooskõlas nad teevad seda paremini ja seetõttu me peame mõtlema välja, kuidas äh, kriminaalset tegevust kuidagi vastustada. Äh, kuritegevus interneti vallas, äh, praegu on internetis võimalik erinevaid kuritegevusi, vorme ette võtta ja seda massiivselt, näiteks laste väärkohtlemine internetis Äh, internetiajastul oleme me näinud, et see on hüppeliselt kasvanud, äh, sellest puudutatud laste hulk on kasvanud ning seetõttu on kahetsusväärne, et äh, mõningate kolleegide poolt siin parlamendis lükati tagasi ettepanek nende last, laste väärkohtlemist puudutavate uuringute arutamine. edasi, need kuritegevuse vormid, mis alguse saavad internetist, Äh, alguse saavad, äh, kui inimesed niimoodi satuvad kuritegelikule teele, siis äh, on see kõikide teede algus. nii et aega on vähe, aga ma tahan öelda, et me peame igal juhul oma strateegiaga julgeoleku tagamiseks rohkem tegelema, aitäh. suur aitäh, proua Holmeier, teil on sinise kaardi küsimus, kas te nõustute sellega? härra Sanni, palun, kolmkümmend sekundit nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a felszólaláshoz. suur aitäh võimaluse eest sõna võtta. ma tahaksin pakkuda oma abi proua Holmajäril, sellepärast et tal ei olnud võimalik kõiki nähtusi mainida, ta rääkis kuritegevusest, aga ka korruptsioon käib selle alla. mida te arvate olukorrast, kus korruptsiooni organiseeritud vormiga tegeleb valitsus ise liikmesriigis ähm,? austatud kolleeg, korruptsioon on üks äh, organiseeritud kuritegevuse vormidest läbi korruptsiooni püütakse poliitikuid mõjutada ja kui see tee on leitud, äh, ükskõik kus kanda kinnitatakse, on meie ülesanne need võimalused ära äh, lõpetada, ära kustutada ja kõikide vahenditega, mis on meie käsutuses, väga palju on meie ees äh, veel ärategemist vajavaid asju, sest korruptsioon on endiselt laialt levinud. suur aitäh ja sotsialistide demokraatide nimel proua Kinnitši, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik ning samuti äh, nõukogu president, mina tahaksin eelkõige Äh, tänada äh, Itaalia eesistujad äh, selle töö eest, mis tehti ära viimase poolsaasta jooksul. ma leian, et on tehtud tõsiseid edusamme oluliste õigusaktide osas nagu direktiivi ning Euroopa, Eurojusti küsimuses ning samuti Euroopa prokuratuuri osas, kuid samuti, mis Äh, puudutab äh, maffiarühmituste ja muude organiseeritud kuritegevuse vormide vastase võitluse. samuti tehti edusamme äh, relv, tulirelvade osas ning jõuti eraldustele samu, eraldusteni samuti muude kuritegevusvormide osas meil on vaja samuti ülevaadet raamatuse kohta äh, äh, organiseeritud kuritegevuse kohta see otsus on pärit aastast kaks tuhat kaheksa, meil on vaja uusi meetmeid ja samuti selles osas, mis puudutab äh, kuritegelikke rünnakuid omandi vastu ning me tahame uut äh, ambitsioonikamat algatust, äh, samuti maksuküsimust ning nende vahendite kohta, mis on saadud kriminaalsest tulust. samuti on vaja selle mandaadi käigus võidelda selle nimel, et kuritegevuse vastane võitlus muutuks keskne, keskseks Euroopa Liidu Parlamendi tegevuses. suur aitäh, härra Wojciechowski ECR-i nimel, palun üks minut. Bardzo, e, pani przewodnicząca, trochę sztucznie łączymy dyskusję. aitäh. kunstlik on rääkida korruptsioonist ja samal ajal rääkida kuritegelikust äh, tegevusest, korruptsioon on täiesti eraldi nähtus. see puudutab võimulolijaid, kui näiteks riik toimib hästi, riigi institutsioonid toimivad hästi, siis äh, ei anna see korruptsiooniks võimalust. me ütleme, et arstid peaksid ennast ise ravima, kui me räägime korruptsioonist äh, Euroopa Liidus, peaksime vaatama, kuidas meie institutsioonid toimivad ka see, seda, mis toimub liikmesriikides ja kahjuks äh, tihti puudub äh, läbipaistvus. läbipaistvus on üks põhimehhanisme, mis aitavad äh, ennetada korruptsiooni. Poolas on korduvalt probleeme informatsiooni hankimisega, näiteks kes on saanud Euroopa Liidu finantsvahendeid e-kooli bakteri vastu võitlemisel, vanasti oli sellega probleeme, sellesse suunati tohutuid summasid ja ei olnud võimalik sellest kohta infot saada. me peame praegusel kellaajal kõne eest äh, kinni pidama, nüüd äh, kolleeg Wikström. president, aasta tagasi võtsime vastu raporti organiseeritud kuritegevuse kohta, seal tehti soovitusi näiteks äh, tõhustada Mm, Frontexit, äh, Europoli ja nii edasi, ja see, seal käsitleti ka ohvrite õigusi ja kaitsekavasid, nüüd ma pöördun komisjoni ja eesistuja poole, küsides teie käest, kui kaugele olete jõudnud äh, nende soovi-, soovituste rakendamisega. Lissaboni leping andis meile võimaluse teha paremini koostööd politseiasutuste vahel ja ametiasutuste vahel aga meil on vaja Euroopa Liidu tasandi äh, meetmeid äh, kaitsmaks sisendit äh, organiseeritud kuritegevuse, näiteks inimkaubanduse vastu, seda on võimalik Eurojusti ja Europoli kaudu teha. samuti tuleb anda õiguskaitse lastele, mida iganes me teeme, me peame tagama kodanike kaitse tõhustamise ja see peab lähtuma vajadusest, proportsionaalsusest, miski ei ole olulisem kui mm, tänastel päeval see, et me elame Pariisis toimunu varjus, ehk siis see peab olema prioriteet yes.. järgmine äh, sõnavõtja on äh, proua Gonzales Peñas kuuest. Hablando de corrupción y no hablemos de corrupción política. asjaolu, et me räägime korruptsioonist ja mitte poliitilisest korruptsioonist, äh, köitis minu tähelepanu ja võib-olla seetõttu oleme me Ähm, võtnud selle organiseeritud kuritegevuse arutelu osaks ja me ei taha rääkida poliitilisest korruptsioonist, minu riigi kodanikud on seda meelt, et korruptsioon on midagi väga tõsist, me räägime neljakümnest miljardist dollarist äh, aastas ja loomulikult äh, poliitiline korruptsioon, näiteks rahade väärkasutamine, rahapesu, erinevad äh, maksumahhinatsioonid, mis on äh, kor-, korrumpeerunud, äh, toimuvad hargmaistes äh, ettevõtetes ja millega pumbatakse tuhandeid välja riikidest, loomulikult härra Juncker on sellest teadlik, on vist jõudnud kätte hetk, me peame meenutama seda avaldust, mis jäi alla kirjutamata ähm, sel aitäh üheks minutiks saab sõna härra Javor roheliste nimel. A hatékony antikorrupciós fellépés hiánya, ami miatt decemberben kérdése for... Suur aitäh! Selleks, et tõhusalt äh, midagi ette võtta, ja aga selle aega meil ei ole tõhusaks tööks, sest see on põhjuseks, miks me esitasime detsembris küsimuse nõukoguna. meil on vaja üldist strateegiat korruptsiooni vastu selleks, et kooskõlastada omavahel erinevad määrused, meil on vaja Euroopasse süsteemi selleks, et võitlust pidada, meil on vaja samuti vaja Euroopa prokuratuuri selleks, et äh, selleks, et edasi liikuda, kui me omalt poolt algatusi ei tee, siis Euroopa nõrgeneb äh, ühtekuuluvusfondi rahad lähevad sellisel juhul oligarhide taskudesse ning finantsinstitutsioonid pööravad meile lihtsalt selja. inimesed kaotavad usu Euroopasse ja äh, see on põhjuseks, miks me peame eelkõige usalduse taastama. suur aitäh ja proua Ferrara EFT nimel suur aitäh, ma olen, tunnen mõneti uhkust. Äh, kui me räägime maffiavastase võitluse, korruptsioonivastase võitluse, siis äh, lõpuks ometi on Euroopa institutsioonid hakanud äh, ka sellele tähelepanu pöörama, seda tänu Cinque Stellele. paljud kolleegid on meid toetanud, täname teid kogu südamest, oleksin veelgi enam rahul, kui ka Itaalia liikmed oleksid kõik meid saanud toetada, jättes kõrvale oma uhkuse sellepärast, et tegemist on läbivalgadusega, mis kuulub meile kõikidele. organiseeritud kuritegevus, maffia ja korruptsioon on äh, vähktõveks, mis äh, tapab meie majandust, poliitikat ning sotsiaalseid struktuure kogu Euroopas mitte keegi mm, ei saa seda praegu alahinnata. siit on äh, tekkinud meil mõte ka eralda, esitada suuline küsimus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobris katkes arutelu äh, koos äh, kuritegevuste äh, küsimustega tegeleva komisjoniga, aga me tahame jätkata selle dialoogiga. libe komisjon Euroopa Parlamendist on äh,, omab siin ka mandaati ning äh, me tahaksime küsida, kas komisjon teeb algatusi selleks, et äh, Euroopa tasandil ette võtta midagi maffiagrupeeringutega ning no, mida tehakse selleks, et äh, konfiskeerimist äh, tõhustada Euroopa tasandil äh, ning kuidas oleks võimalik Euroopa tasandil ka ühitada erinevaid norme näiteks arestimise küsimuses. ja muuhulgas kahjuks pean praegu tõdema seda, et Itaalias ei teinud ta mitte midagi selles, et kriminaalkomisjoni äh, Eh, soovitusi eh, edasi viia. maffiavastane võitlus ei ole praegu prioriteediks, tundub. suur aitäh, palun, härra Fontuulis, üks minut. austatud kolleegid loomulikult äh, liikmesriikide äh, seadused äh, ja Euroopa seadused on selleks, et organiseeritud kuritegevust takistada, aga neid meetmeid tuleb ikkagi õigesti ka rakendada. ma tuletaksin meelde skandaali Kreekas, kus miljonid eurod sattusid kurjategijate taskutesse ning väga paljud said pistist ja nii edasi. näiteks härra Forakos Kreekas Äh, ning äh, nende vastu on algatatud ka uurimistegevust, äh, kolm vahistamismäärust on välja antud, aga samas ellu ei ole neid pööratud ja tundub, et neid inimesi lihtsalt kaitstakse teatud huvide läbi. ja ka kaks suurt parteid on korruptsioonijuhtumitega seotud olnud, juba Müncheni prokuratuur seda ka ütles, nii et paljutki on öelda, head kolleegid me võtame siin vastu erinevaid direktiive ja, ja nüüd katkestatakse kõnelejat. proua Makovei saab nüüd sõna üheks, pooleteiseks minutiks, palun. austatud kolleegid, Euroopa Liidu sisejulgeolek on ohustatud, seda läbi eh, kriminaalsete organisatsioonide, rahapesu, terroristide ja nii edasi. Eh, me teame, et terroriste väga äh, sageli ka rahastavad organiseeritud kuritegelikud äh, organisatsioonid. Äh, nii et miljardid eurod lähevad aastas kaduma ja seda musta raha kasutatakse jällegi korruptsiooni eesmärkidel, aga väga oluline meetod, kuidas kuritegevusega võidelda, on konfiskeerimine Eh, ma tahaksin konfiskeerimist puudutava direktiivi kohta öelda, et selle eh, direktiivi rakendamine on väga oluline. Eh, nii, et näiteks ka kolmandatele osapooltele varade kulmutamine ja konfiskeerimine rakenduks. väga oluline on seda meedet rakendada korralikult ja selles osas peavad liikmesriigid ka väga tõhusat koostööd tegema ja veel kord kutsun üles komisjoni uurimust läbi viima. komisjon juba lubas uurimise korraldada kui äh, sellest direktiivist algselt juttu oli. nimelt äh, räägime siin äh, nendest kahjudest, mis varade konfiskeerimist puudutavad ka tsiviiljuhtumite puhul oleme näinud, et väga edukaid menetlusi saab ellu viia, Ühendkuningriigis on seda juba nähtud ja kõnelejad katkestatakse ja nüüd edasi saavad, saab sõna härra Weidenholzer pooleteiseks minutiks suur tänu, äh, proua president, organiseeritud kuritegevus ja äh, korruptsioon on väga äh, ohtlik, sellepärast et see õõnestab ühiskondlikke aluseid igal keelel, iga, igal maal. loomulikult on liikmesriikide kohustus kõigepealt nende asjadega tegeleda, aga ka äh, äh, organiseeritud äh, kuritegevus on tegelikult ju äh, piiriülese dimensiooniga ja Euroopa peab äh, maksma ennast panema ning äh, mängima tugevamat rolli võitlemaks kriminaalsete organisatsioonidega ja me peame need printsiibid ellu rakendama organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus äh, on piiriülene alati seal, kus äh, rahapesu on mängus, mitmed liikmesriigid püüavad omale majanduseeliseid äh, võita ning see on kaasa toonud maksuparadiisid. maksuparadiisid on aga väga ideaalne majandusstruktuur just maffiaorganisatsioonidele ja selles osas me peame olema palju valvsamad Need rahapesuvastased meetmed, mille me loodetavasti siin paika hääletame, on väga olulised meetmed selliste kriminaalsete organisatsioonidega võitlemisel. me peame olema valvsad, aga samas peame ka pin-, kinni pidama oma põhiõigustest, sellepärast et ainult nii saavad meie ühiskonnad olla äh, tuleviku kindlad. suur tänu ja edasi äh, proua Tomašitš üheks minutiks head kolleegid, organisatsioonid, organiseeritud kuritegevus on liikmesriikidele aina suurem äh, ohus, see õõnestab seadust ja korrakuulekust, äh, finantsstabiilsust, aga seda kasutatakse ka aina enam selleks, et terroristidele võimaldada relvi, raha ja inimjõudu. Äh, traagilised sündmused Prantsusmaal näitasid, kui oluline on meil kõigil teha koostööd. mind väga ärritas tänane meedia Äh, ülevaade, et äh, läbi Horvaatia, Bosnia-Hertsegoviinast jõudsid äh, need relvad Prantsusmaale, mida Pariisi rünnakutes kasutati. see näitab, kui oluline on julgeolekualane koostöö liikmesriikide vahel, me peame seda tegema tõhusamalt ning meil on vaja koha peal konkreetsemaid tegevusi ja seda mitte läbi bürokraatia ja mõttetute organite, kes on äh, meie kodanike julgeoleku tagamisest tegelikult kaugel seisvad, aitäh! järgnevalt saab sõna härra Hrissogonos üheks minutiks. suur tänu! Euroopa Parlamendi resolutsioon korruptsioonivastases võitluses äh, Äh, on jäänud oma sõnade juurde, äh, aga need on ainult sõnad, sellepärast et poliitiline tahe puudub, et seda ka reaalselt ellu viia. selleks, et organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu tulevikus võidelda, on äh, vaja meil mõelda meetmetele minevikus. näiteks kuritegevuseni viib see, et mitmed riigid Euroopa Liidus on väga tugevates võlgades ja poliitikud on korrumpeerunud, eh, sellepärast et nad täidavad tegelikult hargmaiste ettevõtete soove. ning eh, niimoodi on kurnatud ka riigikassad. ja suured võlad aina kuhjuvad ning kodanikud ei suuda neid tagasi maksta Äh, niimoodi äh, võetakse ära sotsiaalseid äh, meetmeid ja inimeste vaesuvad. nii et on vaja võlgade tõelist kontrolli ja kõnelejad katkestatakse ning järgnevalt saab sõna härra Erikson. suur tänu. eelmisel nädalal räägiti juba väga palju terrorismist ja sellest, kuidas demokraatia alused on õõnestatud ja kuidas väljendusvabadust piiratakse. nüüd aga räägime me usaldusest ja teiste usaldamisest ning sellest, kuidas ühiskond ja kogukond saab koos elada. korruptsioon ohustab demokraatiat Euroopa Liidu institutsioonid peavad äh, kõige prioriteetsemad äh, valdkonnad välja tooma ning ülejäänu kõrvale jätma. seda aga ei tehta. komisjon peab äh, välja töötama korruptsioonivastase võitluse strateegia, me peame mõtlema selle peale, mida on vaja teha ja ka selle peale, kes mida valesti teeb Euroopa kodanikke peavad institutsioonid toetama rohkem, nii et vajalikud muutused ka ellu viidaks härra Corrao, paluks, palun üheks minutiks. Grazie, grazie, president. suur aitäh, lugupeetud president. Johnny Falcone, kohtunik Sitsiiliast eh, ütles, et eh, vaadake, kus on raha, leiate maffia ning see võiks olla lähtepunktiks. maffia on eh, üleilmastunud nähtus, see ei ole midagi Äh, veidrad, vaid tegemist on äh, kuritegeliku organisatsiooniga, mis muutub ülemaailmseks äh, kiiremini kui turud. mina olen Sitsiiliast ning kui ma olin väike, siis mm, arvati, et maffia piirdub Corleone ja Palermoga, ometigi maffia tegutses ka mujal. me peame seda silmas pidama, maffiat on Pariisis, Berliinis, Londonis ning üha enam, nii et eh, see on nähtus, millega me peame eh, põhjalikult eh, tegelema, nii et pöörd- ja loodan selles küsimuses voliniku ja komisjoni peale. suur aitäh ning sõna on härra Ferranil üheks, Ferranol üheks minutiks. president euh,, mes chers collègues, je n'ai pas du tout la même lecture que le... suur aitäh ma usun, et äh, traagilised sündmused, mis Prantsusmaal aset leidsid, me ei saa neid jätta kõrvale võitlusest äh, kuritegevuse vastu. islamiriik, Boko Haram, äh, sellised sündmused saavad organiseeritud kuritegevusest vahendeid. äärmusliku islami eest võitlejad varem olid äh, Äh, kuritegevuses osalenud, Kulibali näiteks oli viieteistkümnes kuriteos osalenud. ma pean ütlema, et paljud Euroopa Liidu liidrid äh, liidritele äh, tahaksin ütelda, et just tänu minna laskva poliitika ongi kuritegevus levinud. Süüria, Liibüa puhul me näeme, et kahjuks kuritegevust me ei suuda ohjes hoida siin suur aitäh, üks minut, härra Malinov. proua president, head kolleegid. me kõik teame, kui palju lähevad maksma korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus Euroopa majandusele, Euroopa kodanikele, aga midagi on veel olulisem kui see, midagi sellist, mida me ei suuda mõõta, nimelt usaldus. korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse tajumine justkui see lokkaks, see hävitab usu institutsioonidesse ja demokra-, demokraatia on selline valitsemisvorm, mis sõltub äh, suurel määral usaldusest, seetõttu võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu omab äh, täiendavat dimensiooni, nimelt äh, võitlus tuleviku kvaliteedi eest Euroopa Liidus, me peame seda lahingut võitlema ja selle võitma Euroopa tasandil kõik Euroopa institutsioonid peavad äh, ühinema selle nimel ja ma ei mõtle ainult äh, Euroopa prokuratuuri, mida on kaua oodatud, äh, vaid pean silmas ka Euroopa luureteenistusi ja Euroopa finantsluureteenistust. see mitte ei aita ainult tagada usaldust, vaid tagavad ka usalduse naasmise bulgaarlasena pean möönma, et Bulgaaria on üks nendest riikidest, kus äh, korruptsiooniindeks äh, on üks kõrgematest äh, ja vähene on usaldus kohtusüsteemi vastu ja seetõttu ma loodan, et uuel valitsusel õnnestub läbi viia kohtusüsteemi reform. aitäh, härra Lopez Aguilar. aitäh, president, aitäh, volinik, parlament on juba mõnda aega olnud teadlik äh, vajadusest tõhusalt võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu ja loomulikult äh, ebaseaduslike rahade, rahapesu ja korruptsiooni vastu. aga oleme jõudnud tegevuse faasi ja on tõesti oluline, et me läheksime edasi plaanidega, äh, kujundaksime nendest õigusloomelised algatused äh,, pannaksime paika standardiseeritud mõisted, kontseptsioonid, mida kujutab endast organiseeritud kuritegevus, loomulikult on erinevaid viise võltsimise vastu võitlemiseks, aga peame eelkõige liikuma edasi, kaitsmaks Euroopa Liidu finantshuve, sest see on sellel teemal äärmiselt oluline ja me peame võitlema igasuguse piiriülese kuritegevuse vastu rahapesu eeldab süsteemi, kus oleks võimalik äh, koheselt tuvastada mis tahes äh, rahapesu, kahtlased äh, ülekanded ja nii edasi, tuleb hinnata ra-, rahandus, rahaaruande, me peame mm, tegema seda tööd koostöös liikmesriikide asutustega, kes on loodud võitlemaks finantskuritegevuse ja rahapesu vastu. lõpetuseks rahapesu ja korruptsioon organiseeritud kuritegevus ei kujuta endast ohtu mitte ainult ähm, raha mõttes, vaid see sealt kahtluse alla kogu Euroopa usaldusväärsuse ja inimeste usalduse institutsioonide vastu, kes neid esindavad, see ei ole ainult majandusküsimus, see on ka demokraatia küsimus. pettus äh, tuleb äh, alati kohtusse viia, meil äh, on vajalikud ressursid me peame ähm, võitlema nende demokraatiat ohustavate nähtustega. suur aitäh, härra Roopet, tundub, ei ole siin, nii et läheme edasi proua Klunni juurde, palun poolteist minutit. Um... suur aitäh aitäh, äh, tahaks rääkida äh, organiseeritud kuritegevusest. üks asi, mida me peaksime koheselt tegema, on see, et peaksime kiirendama äh, PNR-i direktiiviga tööd, reisiandmete direktiiviga ning nõustun eelmiste kõnelejatega, kes ütlesid, et organiseeritud kuritegevus on äh, ka põhimõtteliselt eelmise nädala Pariisi tapmiste taga. me peame tegutsema koos, Euroopa institutsioonid peavad koos tegutsema, me peame teavet jagama, me peame üksteist toetama riikide tasandil ja peame direktiiviga edasi liik-, liikuma, see peab olema tähtsaks direktiiviks ja aitama võidelda meil terrorismi ning organiseeritud kuritegevuse vastu, mis äh, ohustab ühiskonda läbi äh, relvadega kaubitsemise, narkootikumidega kaubitsemise, inimestega kaubitsemise. Need on väga tõsised kuriteod inimeste vastu ja me peame just nendega tegelema Euroopas peame kaitsma üksikisikuid, samuti eh, lastevastane kuritegevus, küberkuritegevus on suureks väljakutseks, eh, laste seksuaalne ärakasutamine internetis on tõesti eh, väga õudne kuriteoliige ja siin ka internetiettevõtetel on oma roll ning peavad aitama meil võidelda sellise kuritegevuse vastu, aitäh! suur aitäh, proua Koomes, palun üks minut! last december the portuguese attorney eelmisel aastal äh, Portugali äh, äh, see lõpetati pärast üheksa aastat uurimine olgugi, et oli väga suuri kahtlusi korruptsioonis ning rahapesus ning prokurör kirjutas, et edasi ei viidud seda uurimist seetõttu, et koostööd Saksa kolleegidega ei õnnestunud läbi viia, sellepärast nad kunagi ei vastanud hoolimata palvetele ja kirjadele Ähm, aga vaatame, mis Kreekas toimus, jällegi ka allveelaevad. Äh, õnnestus, aga äh, Kreekas süüdlased süüdi mõista, Portugali puhul me näeme, asjad ei toiminud, see on täiesti kohutav olukord, komisjon peab äh, sekkuma, volinik härra Avramopoulos, te peate sekkuma vastasel juhul rahapesijad ja kurjategijad kasutavad siseturuvabadusi eh, karistamatult ning kes saavad kasu sellest. mida komisjon ootab selleks, et üles kutsuda liikmesriike eh, lihtsalt viisade väljastamist? kõnelejad katkestatakse. E Votre temps est écoulé, madame. Teie aeg on läbi saanud, härra Maragall, üks minut. Hoy hemos escuchado la información sobre un cierto de... Austatud kolleegid, me oleme kõik äh, sama meelt, et äh, me oleme nende e-, edulugude puudumise taga kõik, äh, mis kriminaalsete organisatsioonide takistamist puudutavad. aga nüüd on vaja mõelda, mikspärast meie meetmed ei aita. ei ole abi ainult sellest, kui me räägime tänaste seaduste paremast rakendamisest, tundub, et meil on väga suur õigus vallas, väga suur puudus täna Euroopas ning äh, Need ettepanekud ei aita kuidagi olukorda parandada. organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon ei ole mitte ainult äh, ohuks kodanikele, vaid see ohustab ka tegelikult äh, ülemaailmset äh, finantssüsteemi. Need probleemid samas aga ei ole mitte uued. tegemist on tõelise kolliga, kes on oma kammitsad igale poole sirutanud ja me ei suuda sellega toime tulla. finantssüsteemi on vaja parandada. Merci, monsieur. suur aitäh, härra. nüüd läheme edasi vaba mikrofoniga, viis sõnavõttu, üks fraktsiooni kohta. härra Poltsak kõigepealt, üks minut paní předsedající já <clears throat> bych chtěl v této souvislosti poukázat na <clears throat> okolnosti. Eh, ma tahaksin rõhutada mõningaid aspekte, mis on minu arust väga olulised. esiteks, kuritegevus õõnestab meie julgeolekut ning väga oluline on võidelda organiseeritud kuritegevuse korruptsiooni vastu kolm tuhat kuussada kriminaalset organisatsiooni Euroopas, see number on väga märkimisväärne ja see teeb meie töö väga raskeks. aga samal ajal tahaksin ma rõhutada ka seda, äh, kuivõrd äh, halvasti on kasutatud luureagentuure selleks, et äh, väidetavalt võidelda äh, organiseeritud kuritegevusega. Äh, teatud riikides on vaja tugevdada äh, inimeste eraelu õigust ja samas võitlust organisatsioonidega. nii et see tuleb tasakaalustada. järgnev kõneleja, palun üheks minutiks korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus ei tunne piire, ei tunne rahvusriike. me peame Äh, väga selge strateegia läbi nende kahega võitlema ning äh, õigussüsteem ja kohtusüsteem peavad äh, meid selles toetama. mina olen pärit riigist, kus kohtusüsteem hakkab samm-sammult paremini toimima ning ma tänan kõiki, kes on sellele kaasa aidanud. me tahame tugevat kohtusüsteemi Euroopas, sellepärast et organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon puudutavad kogu ühiskonna aluseid meil on vaja usaldusväärseid poliitika, poliitikuid, me tahame, et inimesed oleksid rohkem sellesse protsessi kaasatud, meil on vaja usaldust kohtusüsteemide vastu, tihedamat äh, koostööd liikmesriikide vahel, äh, nii et kõik saaksid aru, et keegi ei pääse, kui ta on teinud kurja ning keegi, kõigiga käidutakse võrdselt. järgnev kõneleja saab sõna kohe üheks minutiks äh, inimestega kaubitsemine on kõige äh, äh, tõhusam organiseeritud äh, kuritegevuse vorm. Neid koheldakse kui kartulikotte. šokeerivalt väga paljud nendest inimestest on eurooplased, inimkaubanduse ohvreid, süüd-, süüdistatakse praegu nendes kuritegevustes, mida äh, nad on sunnitud äh, ellu viima ja samas ei mõisteta õigust äh, tõeliste kurjategijate osas. meil on vaja tänada pühendunud äh, inimkaubitsejate vastaste organitega, aga palju on vaja ära teha, uurimismeeskonnad, äh, Europoli töö, see kõik on väga oluline, aga sellest ei piisa. meil on vaja tõstetada see küsimus, harida inimesi, et nad näeksid äh, märke ning annaksid teada inimkaubitsemisest, meil on vaja nende märkidega koos võidelda, see on piiriülene ning väga keerukas kuritegevuse vorm, aitäh! Äh, proua Kusman üheks minutiks, palun. Que... suur tänu, kõigepealt äh, ma tahaksin viidata sellele, et on väga ebatavaline, et need, kes räägivad korruptsioonist kõige rohkem, on äh, tegelikult suured parteid Hispaanias äh, on erinevaid korruptsioonijuhtumeid, kus on viissada inimest kaasatud, väga palju nendest ka poliitikud, väga palju on just Rahvapartei saadikuid seal, aga sotsialistid ei ole samuti mitte paremad. ning Euroopas pigistatakse lihtsalt silm kinni, kui inimesi röövitakse avalike võimude poolt Hispaanias korruptsioonijuhtme, juhtumeid äh, on väga palju, inimesed, kes on tegelikult äh, valitsusparteides, härra äh, Galiete Partiide Populaarist ja tema kolleegid on probleemidega juba olnud pikemalt seotud, aitäh! aitäh, sellega lõpetame, härra Valin veel viimase kõnelejana. üks minut, monsieur. Ah, suur aitäh! ma tahaksin tänada ka volinik Avramopoulost, et ta on siin ning samuti proua ministrit. ma olen nõus paljude kolleegidega selles osas, et meil on vaja ühtlustada norme liikmesriikide vahel neis küsimustes ning tahaksin selle ühe minutiga rääkida sellest, mis Itaalias toimus ning Äh, see puudutas äh, siis äh, kiir, kiirteid ning maffia sekkumist riigihangetesse ning tööde käigus selgus, et siin peaks kehtima Prantsuse Äh, jurisdiktsioon, äh, maffiavastaseid norme ei olnud, nii et midagi ei saanud teha. Äh, ikkagi tuleks ju esindada ausaid inimesi ja mitte organiseeritud kuritegevust. suur aitäh ning palun, härra Avramopoulos, sõna on teil. Ähm. lõpetuseks, me kõik oleme nõus et organiseeritud äh, kuritegevus äh, mitte ainult ei õnnestu meie majandust, vaid ka sotsiaalset sidusust ja julgeolekut. ei ole kahtlust, et tegemist on kasvava ohuga ja see protsess annab meile erinevaid võimalusi. Euroopa ei äh, tohi jääda mitteaktiivseks, on vastu võetud mitmeid poliitikameetmeid ja loodud institutsioone, näiteks Europol, äh, narkootikumide amet äh, on äh, määratud koordinaatorid ja loomulikult Euroopa Küberkuritegevuse Keskus Europoli egiidi all ja küberrünnakute direktiiv, mida liikmesriigid peaksid käesoleva aasta septembriks rakendama komisjon üritas, kaasab ka kolmandaid riike ja asjaomaseid rahvusvahelisi organisatsioone, ma mainisin alguses tugevat koostööd Ameerika Ühendriikidega, aga edendame loomulikult ka koostööd liikmesriikide vahel. Euroopa tasandil määratleb organiseeritud kuritegevust otsus kaks tuhat kaheksa mis ka kahe tuhande kaheksandast aastast, mis räägib äh, kuritegevuse vastasest võitlusest, seal kriminaliseeritakse ka osalemine äh, kriminaal, kuritegelikus organisatsioonis. kuritegelik organisatsioon nagu maffia, kuivõrd äh, seda mainiti korduvalt arutelu käigus käivad üldiste põhimõtete alla, mis puudutavad kõiki organiseeritud kuritegevuse vorme raamotsuses, nagu te teate, komisjon tutvustab äh, siin äh, raamotsuse rakendamise aruannet, äh, nagu ma juba varem ütlesin, ja kokkuvõtteks, mis meid kõiki ühendab siin ja Euroopas, on meie otsus ja kindlus võidelda tõhusalt organiseeritud kuritegevuse vastu kõikides vormides ja luua turvalisem Euroopa ja usaldusväärsem keskkond äh, kodanikele ja ettevõtetele, aitäh. suur aitäh, härra volinik ja sõna saab nüüd äh, lõpetuseks nõukogu ning proua Kalnina Lukaševik. president uh proua president, head äh, parlamendiliikmed, kõigepealt tahaksin tänada teid äh, selle olulise arutelu eest äh, meetmete üle võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. samuti tahaksin tänada teid võimaluse eest sõna saada sellel olulisel teemal. kokku võtmaks tahaksin vastata küsimusele mille esitas äh, kolleeg Wikström ning rõhutada, et organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon eeldavad äh, tõhusaid, äh, täielikke ja konstruktiivseid koostöömeetmeid, Euroopa poliitikatsükkel on andnud meile tugeva metodoloogia võitlemaks kuritegevuse vastu koordineeritumalt, kasutades kõige paremini ära meie ressursse usume, et uuendatud sisejulgeoleku strateegia on uueks sammuks sellise liidu loomisel, mis kaitseb kodanike õigusi ja vabadusi. me peaksime jätkuvalt pingutama selle nimel, et tõhustada raamistikku, et täielikumalt tulla toime väljakutsetega, mis mida põhjustavad organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon. nõukogu on pühendunud ähm, konstruktiivsele koostööle, et võtta vastu ja rakendada konkreetseid meetmeid äh, selle eesmärgi saavutamiseks. austatud äh, liikmed, aitäh selle arutelu eest! suur aitäh, sellega on arutelu lõppenud ning enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, ütlen, et EFTD nimel sain äh, palve nimetada Marko Suulo IMCO komisjoni liikmeks. proua Diane Jamesi asemel, kas äh, selle kohta on märkusi? kui ei ole, siis äh, see ametisse nimetamine on hea.